no vamman, kallid kolleegid, sellega on arutelu lõppenud. ja meie järgmine päevakorrapunkt täna pärastlõunal on komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus Guinea-Bissau küsimuses. ja kõrget esindajat esindab äh, täna jällegi härra Vammen, palun. lugupeetud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on väga hea meel, et mul on võimalus täna rääkida teiega kõrge esindaja äh, komisjoni asepresidendi Ashtoni nimel Guinea-Bissaust ja mul on hea meel, et Euroopa Parlament peab seda küsimust nii tähtsaks. praegune Guinea-Bissau kriis näitab jällegi, Äh, kuidas, äh, kui sõjavägi äh, on, püüab tsiviilasjade üle võimu saada ja poliitilist võimu enda kätte haarata. Guinea-Bissau on endiselt üks maailma vaesemaid riike, mis kannatab narkokaubanduse alt ja narkokaubanduse kaudu mõjutavad Guinea-Bissau probleemid otseselt ka Euroopat. lahendust on oodata siis, kui me suru-, kui meil õnnestub sõjavägi kõrvale sund-, suruda ja sõjaväge reformida, ainult siis, kui riiki juhivad tsiva-, tsiviilisikud kellele on antud kinnitus vabade ja õiglaste valimiste kaudu. Euroopa Liit kaheteistkümnendal aprillil mõistis hukka sõjalise riigipöörde kahe, kaheteistkümnendal aprillil me kutsume, kutsusime üles kohe öö, taas legitiimsele valitsusele võimuohti, ohkasid üle andma ja presidendivalimisi seaduslikult läbi viima Euroopa ÜRO Äh, resolutsioon äh, Guinea-Bissau kohta äh, mõistis sõjaväelise pöörde juhtidele sanktsioonid ja sõjaväe pöördumine barakkidesse, sõjaväebarakkidesse on möödapääsmatu. ÜRO rõhutas ka seda, et need, kes vastutavad inimõiguste rikkumise eest tuleb vastutuse ette tuua. stabiilsus, pidev stabiilsus Guinea-Bissaus on võimalik siis, kui need, kes vastutavad poliitiliste mõrvade eest ja teiste tõsiste kuritegude eest, põhiseaduse rikkumise eest, tuuakse kohtu ette. kinnitame, et mõistame riigipöörde hukka, hukka ning kutsume kõiki osapooli üles tegema tööd ÜRO Julgeolekunõukogu kakskümmend nelikümmend, resolutsiooni kakskümmend nelikümmend kaheksa äh, raamistikus. tagasi tuleb äh, jalule seada põhiseaduslik kord äh, julgeolekusektorit tuleb reformida, karistamatuse vastu tuleb võidelda, tuleb võidelda samuti narkokaubanduse vastu ning sõjavägi tuleb võimu juurest eemale suruda toetame lepitus- ja vahenduspingutusi äh, selleks, et üleminekuperiood oleks võimalikult äh, kaasav. kutsume üles vabastama kõik ebaseaduslikult kinni peetud isikud äh, ning ka endisi valitsuse liikmed Euroopa Liit on kuue äh, sõjaväelise juhatuse liikme suhtes rakendanud sanktsioone ja on äh, valmis see, neid sanktsioone laiendama teistele isikutele, kes äh, praegu riiki valitsevad ning võib-olla vastutavad inimõiguste rikkumise eest, sealhulgas meelevaldne vahistamine, rüüstamine, vägivalla rakendamine rahumeelsete meelealutuste osas, samuti riigi raha raiskamine ja, ja kuritarvitamine ja äh, abi ja me peatasime juba eelmisel aastal, jätkame seda siis, kui hakatakse julgeolekusektorit reformima ja olukord paraneb. me tunneme muret ka sellepärast, et praegused äh, sõjaväejuhid võivad endiselt tsiviiljuhte ohtu seada demokraatlik stabiilsus Guinea-Bissaus äh, eeldab seda, et sõjaväeoht äh, kõrvaldatakse ja et äh, julgeolekusektorit reformitakse kiiremas korras. Need, kes vastutavad põhiseadusevastase tegevuse eest või kuritegevuse eest, tuleb tuua kohtu ette ja kõik kokkulepped peavad olema kaasavad ja demokraatlikud. sõjavägi ei tohi mitte ühelgi juhil, juhul dikteerida seda, kes poliitilises elus osaleb me teostame järelevalvet poliitilise arengu ja julgeoleku are-, olukorra arengu üle. rahvusvaheline üldsus peab jääma ühtseks. kõrge esindaja on kutsunud äh, Lääne-Aafrika riikide majandusühendust ja Aafrika Liitu äh, üles äh, poliitilist ja finantstoetust koondama teekaardile ja sellele, et pöördutakse tagasi põhiseadusliku korra ja julgeolekusektori reformi juurde ja rahvusvaheline kontaktrühm oleks siin väga kasulik. suur tänu, härra Vammen ja nüüd siis äh, fraktsioonide kõnelejate nimekirja juurde asume ja alustame siis Rahvapartei kõne, nimel kõneleja Paulo Rangeliga. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, minister. esimene asi, mida tahtsin siinkohal öelda, oli, et on äärmiselt kurb, et me räägime sellisest tähtsast teemast äh, ja mm, parunes Ashtonit ennast pole kohal. jah äh,, paraku taas kord tuleb meil leppida tema asetäitjaga kõigepealt äh, aga äh, avaldaksin solidaarsust äh, ja, ja toetust omalt poolt Guinea-Bissau inimestele, neid on kannatatud süstemaat-, neid on piinatud süstemaatiliselt aastaid, nad on kannatanud demokraatliku riigi puudumise, julgeoleku puudumise üle. kui vaesusest veel ei piisanud, siis on igasugused teised nuhtlused neile kaela saadetud. rahvapartei fraktsioon on algusest peale seda olukorda äh, tähelepanelikult jälginud, sellel silmi, silma peal hoidnud ja äh, alles kuu aega pärast kriisi tek-, tõsist tekkimist õnnestus meil lõpuks äh, arutelu korraldada. paistab, et keegi ei tunne huvi Guinea-Bissau ja tema riigi ja rahva vastu Äh, sellepärast, et Guinea-Bissau puhul ei ole meie äh, jaoks mängus majanduslikud huvid. Äh. kuid kui meil on vaja mingisuguseid mot-, stiimuleid, siis poliitiline ebas- ja kui poliitilisest ebastabiilsusest ei piisa, et meie tähelepanu tõmmata, siis narkokaubandust võiks olla teema, mis meie tähelepanu tõmbab, see mõjutab äh, nii Euroopa kui ka Ameerika rahvast otseselt, seetõttu tegutsegem ja ma kutsun Euroopa Liitu üles tegutsema otsusekindlamalt, pole vähimatki kahtlust, et Aafrika Liit saab midagi ära teha, äh, aga resolutsioonidest üksi ei piisa. Äh, sõnadelt tuleb minna tegudele, tuleb äh, tegutseda tõhusamalt, tuleb töötada koostöös kõikide nende osapooltega, kes võivad Guinea-Bissau olukorda lahendada, aidata. Euroopa Liit Äh, põhimõtete küsimustes saab väga hästi hakkama, aga äh, praktiliste tegude puhul äh, on meie tegevus puudulik ja ma palun midagi sellel puhul ette võtta. suur tänu, ütleb president. jätkame portugali keeles, sellepärast et sotsiaaldemokraatide progressiivse alliansi nimel saab nüüd sõna proua Koomes, kellel on sõna kaheks ja pooleks minutiks suur tänu, äh, lugupeetud äh, resident, ka mina tahaksin äh, avaldada solidaarsust Guinea-Bissau rahvale. Nad on võidelnud kolonialismi ja kolonialiseerijate ülemvõimu vastu, kuid meie käisime Guinea-Bissaus kahe tuhande kümnendal aastal kahe, siis oleksime püüdnud, pidanud puu, püüdma meie missiooni mandaati tugevdada. lugupeetud äh, minister Vammen, me peame öö, äh, nõudma, et sõjaväelased pöörduvad tagasi sõjaväeosadesse ja jätavad äh, poliitika poliitikutele. vastasel korral ei ole tagatud julgeolek Guinea-Bissau rahvale, põhiseaduslikku korda pole öö, ning äh, organiseeritud kuritegevus ja narkokaubandus äh, jätkuvad nagu varem. me ei peaks mitte ainult rääkima ÜRO resolutsioonist kaks null neli kaheksa, äh, kus on mõistetud hukka sõjaväelise riigipöörde korraldajad ning nõutud nende karistust, me peame kandma hoolt selle eest, et peaminister äh, ja äh, teised äh, tegutsevad nagu kord ja kohus, siis Lääne-Aafrika riikide majandusühendus peab samuti rõhutama, et Cotonou lepingust lähtuvalt peavad kõik põhimõtetest kinni pidama ECOWAS paistab aga tegutsevat vastupidiselt. Guinea-Bissau on AKV partner eh, ning Euroopa Liit ei saa neid jätta ka lihtsalt sinnapaika, Euroopa Liit peab tegema koostööd selle piirkonnaga, peab tegema koostööd ka Lääne-Aafrika riikide majandusühendusega, ÜRO äh, loodud raamistikus, välja tuleb mõelda päästeprogramm, ähm, et päästa riiki läbi tõelisest läbikukkumisest, kus inim- ja loodusressursse lihtsalt rüüstatakse, meil on vaja poliitikat, järjepidevat poliitilist lähenemist, mis kaitseb Guinea-Bissau äh, rahvast humanitaarkatastroofi eest meil on vaja ka tegevuskava, äh, et probleemi põhjustanud äh, asjaolusid äh, leevendada, poes, vaesus, tõelise valitsuse puudumine ja nii edasi. tegelikult on see kõik ka meie huvides siin Euroopas, kuivõrd läbi narkokaubanduse jõuavad Guinea-Bissau probleemid ka Euroopasse. suur tänu! ja nüüd saab äh, Roheliste fraktsiooni Euroopa Vaba Alliansi nimel sõna äh, Rui Tavares. suur tänu, president! kuu aega tagasi äh, seisis parunes, parunes Ashton siin ja mina avaldasin kahetsust, et ta nii kiiresti langetas otsuse Repsoli küsimuses Argentiinas ning äh, ma ei maininud midagi Guinea-Bissaust. Kuu aega hiljem me räägime Guinea-Bissaust jälle ja proua Ashtonit ei ole siin kohal väga-väga kurb. see on jällegi tunnistuseks sellest, mida oleme varem öelnud, et Guinea-Bissau inimesed paistavad olevat päris nähtamatud äh, rahvusvahelise üldsuse silmis. rahvas ei ole huvitatud sellistest äh, läbikukkunud riikidest ja aga äh, sõjavägi ja narkokaubandus äh, suruvad seda riiki just selliste riikide perre. Äh, Guinea-Bissau probleeme aga on võimalik lahendada ja me peame seda tegema. praegune endine president on Portugalis otsimas toetust, et sõjavägi annaks üle ohjad jällegi tsiviilisikutele. ÜRO resolutsioonis kaks tuhat nelikümmend kaheksa on selgelt välja toodud, mida tuleb teha. mina olen täiesti sellise lähenemisega nõus. aga äh, sõnades ei seisnegi meie probleem. kus on teod, miks Euroopa Liit ei äh, tegutse rohkem, miks me ei osale äh, kõrgetasemelistel koosolekutel, kuhu on kutsutud ka Lääne-Aafrika riikide majandusühenduse esindajad ja miks ei lõpetame me selle sõjaväelise riigipöörde legitimiseerimist, kui me tunnistame seda ajutist presidenti. ainus, mida praegu vaja on, on äh, ÜRO resolutsioon ellu viia ja saata rahuvalveväed Guinea-Bissau rahvast kaitsma. Euroopa äh, Liidus me peame siis edasi tegutsema ning aitama lahendada neid probleeme, mida me oleme tekitanud siis, kui me oma missiooni minevikus välja viisime. me peame äh, peatama äh, sõjaväe, kes soovib üha tugevamat haaret äh, riigi üle ja peame tõesti toetama selle riigi rahvast. ja nüüd saab Euroopa konservatiivide reformistide nimel sõna härra Tänak, palun. lugupeetud president, kui äh, seitsmekümnendatel aastatel Guinea-Bissau äh, iseseisvus Portugalist, äh, on see riik olnud vaene riik, kus on peaaegu pidevalt olnud konfliktid tsiviilisikute ja sõjaväevõimude vahel. poliitilisi mõrvu on aset leidnud palju. minu fraktsioon mõistab hukka sõjaväelise riigipöörde eelmisel kuul, mis tõi sõjaväevõimu juurde ja takistas presidendi valimisi kriis tuleb kiiresti lahendada, meil on vaja julgeolek taastada äh, tuua sisse rahuvalveväed, äh, samuti jätkata pragmaatilisi, raskeid pragmaatilisi läbirääkimisi, praegu on ilmselt loodetavasti hoog sisse saadud ja ehk õnnestub riiki stabiliseerida, ma olen kuulnud, et junta on valmis tsiviilvalitsusele ohje üle andma ja loodetavasti äh, lähitulevikus leiavad aset vabad ja õiglased valimised. kui see on tõesti tõsi, siis see on väga tervitatav, Euroopa Liit peaks nõudma, et vahevalitsus viiks läbi tõsiseid äh, reforme, julgeolekusüsteeme, me tahaksime seaduslikku, demokraatlikku Guinea-Bissaud, mis on ka läänemaailma huvides. praegusel hetkel on tegemist narkotransiidiriigiga äh, Lääne-Aafrika ja Euroopa vahel, seetõttu me peame võitlema ka lah-, ka illegaalse narkokaubanduse vastu, mis seab os-, ohtu meie rahva elu ja äh, soodustab organiseeritud kuritegevuse õitsemist. Äh, Euroopa Liit peab ka majanduslikku survet avaldama avaldama Guinea-Bissaule, et Guinea-Bissau käituks vastutustundlikult, Guinea-Bissau on endiselt narkoriik ja peaaegu läbi kukkunud riik, see riik peab tegutsema Euroopa Liidu, Aafrika Liidu, ÜRO toetusega, tagama demokraatlikud ja kodanikuõigused kõigile oma kodanikele. Äh, tahaksin kolleeg Rui Tavarasele öelda, et kui parunes Ashton ei saa siia ruumi tulla paraku, miks siis Nick Westcott, äh, kes on Aafrika äh, direktor, Äh, siia tulla, et kuulata meie tänast arutelu. suur tänu, härra Tänak. see oli viimane fraktsioonide nimel kõne, läheme nüüd edasi äh, individuaalkõnelejatega ja kõigepealt saab sõna härra Feio kaheks minutiks. Äh, härra president, suur tänu see arutelu, mida me siin täna pärastlõunal peame, on muidugi otsene tulemus kaheteistkümnenda aprilli sündmustele, kus sõjavägi ebaseaduslikult haaras võimu, vahistas peaministri ja presidenti ning äh, kutsus äh, kokku riikliku nõukogu, mis on mittedemokraatlik ja ei esinda kodanikke. Guinea-Bissau riik on äärmiselt habras, suure, suure ohu äärel ja vajab meie toetust, kui me soovime, et taastuks legitiimne riik. rahvusvaheline üldsus peab neid aitama, aga rahvusvaheline üldsus praegu ei kuula seda juttu. Nemad kuulavad ainult neid inimesi, kes riigipöörde läbi viisid kahjuks äh, pole see esimest korda, kus Guinea-Bissaus riigipööre toimub. kolleegid on rääkinud seda, et äh, rahvusvaheliselt areenilt on justkui Guinea-Bissau kadunud, haihtunud, me peame seda muutma, ta peab olema nähtav ja Euroopa Parlament peab ka kaasa aitama, aga mitte ainult kõnede tasandile me ei tohi jääda. ma tean, et teised fraktsioonid on äh, koostamas äh, resolutsioone ja kui need resolutsioonid vastu võetakse, siis me peame omalt poolt tagama selle, et äh, inimesed teavad, kui ohtlik olukord praegu seal on. aeg on tulnud tegudeks ja sellepärast ma kutsun üles kõrget esindajat, keda kahjuks täna saalis ei ole, olema oma sõnades väga selge selles osas, et millist teed peaks Guinea-Bissau käima. me peame toetama legitiimset võimu seal ja peame astuma vastu narkokaubitsemisele nii seal kui ka mujal ja seda tuleb öelda, tuleb öelda selgesõnaliselt ja ma loodan, et selle arutelu lõpus nõukogu esindaja väga selgelt nii ka välja ütleb suur tänu, ütleb härra president, järgmisena saab sõna härra Stašni, kellel on poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president. kaheteistkümnendast, kaheteistkümnendal aprillil ei üllatanud meid uudis Aafrika mandrilt. nimelt üheksakümne kaheksandalt, üheksakümne kaheksandast aastast alates on äh, sõjavägi Guinea-Bissaus äh, julgeoleku ja stabiilsuse nimel läbi viinud neli riigipööret. tulemuseks on muidugi hoopis äh, vastupidine, see riik, piirkond ja terve manner on nüüd tänu sellele riigipöördele vähe turvaline ja seal on vähem julgeolekut, seal on äh, suurem vägivallaoht ja vaesusoht, see nõiaring tuleb äh, läbi lõigata. Guinea-Bissau vajab välisabi. ECOWAS, Lõuna-Aafrika riikide majandusühendus, ÜRO, Aafrika Liit ja Euroopa Liit peavad ja võiksid aidata. riigi stabiliseerimine peab olema meie prioriteet. õigusriigi jalule seadmine, majandusliku ja sotsiaalse Äh, ühtekuuluvuse jalule seadmine toetaks investeeringuid. see on see tee, mida peavad käima kõik osapooled. kui Guinea-Bissau sõjavägi tõesti hoolib oma kodanikest, siis nad peaksid näitama siin äh, juhi rolli. vastasel juhul peab rahvusvaheline üldsus rakendama piisavat survet, et äh, oodatud muutused ellu kutsuda. kahekümne kolmandal aprillil mõistis parunes Ashton selle riigipöörde selgesõnaliselt hukka ja see avaldus on samm õiges suunas. suur tänu, härra Stashni. ja nüüd saab sõna härra Philipp Kaczmarek. suur tänu. riigipöörded äh, üldiselt äh, on äh, arengut piiravad äh, Aafrikas vaestes riikides ja Guinea-Bissaus on see eriti teravalt näha, sellepärast et riigipööre toimus vahetult enne presidendivalimisi vähemalt kahe, tähendab kahe vooru vahel nelikümmend üheksa protsenti sai praeguse, praegu võimul oleva erakonna kandidaat aga äh, tänu sellele riigipöördele on kaheksakümmend protsenti ekspordist vaibunud riigist, kõige rohkem äh, on see puudutanud äh, põllumehi ja põllumehed lihtsalt ei müü praegu oma toodangut, sellepärast et hinnad on nii all ja need, kes muuvad, müüvad, müüvad Senegali. Cashew India pähklid äh, nende see väga suur ekspordiartikkel samuti, äh, selle eksporti praegu ei toimi, lisaks sellele pangandus on peatatud. ja äh, väga oluline on äh, see, et kohale läheks ajutine rahuvalveüksus selline riigipööre tuleb hukka mõista, kuid tuleb demokraatia eluliseade kokkulepe saavutada. suur tänu, härra Ferreira, palun. suur äh, tänu me oleme otseselt vastu riigipöördele, mis Guinea-Bissaus läbi viidi, mitte ükski lahendus äh, Äh, on vastu, ei ole vastuvõetav, kui äh, selles puudub äh, põhiseaduslikkus ja mis ei annagi Guinea-Bissau rahvale ise ilma välissekkumiseta otsustada oma tuleviku üle. tähendab see seda, et me peame rõhutama et me toetame demokraatlikku protsessi ja äh, riigipöörele eel, eelnenud riigikorra taastamist ja et äh, president valitakse ära demokraatlikel valimistel. me ei äh, saa lubada seda, et riigipöörde korraldanud kurjategijad panevad meid lihtsalt fakti ette me peame leidma terve rea meetmeid, millega praegune plokiseis murda ja tagama peame selle, et kõik, kes näiteks tagasi äh, ja taga kiusavad äh, praegu valitseva era-, erakonna liikmeid, äh, saavad ka karistatud me ei tohi unustada seda, et ähm, Guinea-Bissau puhul on ka väga paljude välisriikide huvid mängus ja mis Guinea-Bissau rahvale sugugi äh, mingit kasu ei too, me, meie peaksime küll võitlema selle rahva eest ja üritama nende vajadustele vastata. olukord riigis on halvenenud pärast riigipööret ja seda Äh, ilmselgelt iga päev pöördutakse meie poole abipalvetega, neil on vaja ravimeid, äh, toiduaineid, abi. Neil on igasugust toetust vaja. me peame tagama omalt poolt, äh, et olukord, mis riigis juba enne riigipööret oli üsna kehv, veel kehvemaks ei muutu IMF-i ja Maailmapanga programmid on seal kõik läbi kukkunud, Euroopa Liidu programmid samamoodi. igasugused regionaalsed majanduskokkulepped on samuti läbi kukkunud. probleeme on palju, palju rohkem kui enne riigipööret ja neid oli ju siis juba väga palju. rahval peab endal olema võimalus valida milline nende saatus. nüüd on vaba mikrofoni voor, soovib sõna vähemalt praeguseni ainult üks kolleeg ja see on proua Pasescu. suur tänu, härra president, Guinea-Bissau on juba pikka aega olnud ebastabiilsuse, korruptsiooni, narkokaubanduse ja vägivalla küüsis. riigipööre, mis peatas valimiste protsessi, ainult halvendas olukorda praeguseks äh, on prioriteedi, prioriteediks vägivalla vältimine ja väga hea äh, oleks, kui äh, allkirjastataks kokkulepe, riigisisene kokkulepe majanduskriisist väljatulemiseks ja tsiviilvõimudele jõu üleandmiseks. tuleb põhiseaduslik kord taastada ja tuleb asuda tõelisele demokraatia ülemineku teele. rahvusvaheline üldsus peab üles näitama solidaarsust, see on äärmiselt oluline. ma tervitan seda, et ühehäälselt võeti vastu ÜRO resolutsioon kaks tuhat nelikümmend kaheksa. samas aga äh, rõhutan ma ka seda, et ECOWAS on olnud äh, väga konstruktiivne, mõistes selle riigipöörde hukka ja saatis eelmisel nädalal sinna oma rahuvalvejõud. ma kutsun üles kõrgemat esindajat jätkama koostööd äh, ÜRO-ga. suur tänu, proua Pasescu ja nüüd annaksin sõna Nikolai Vammenile, kes võtab selle debatti kokku. Te esindate siin kõrgemat esindajat täna, nii et palun. austatud president, ma tahaksin väga tänada austatud parlamendisaadikuid süvitsi minevate märkuste eest ja mure eest, mida väljendati olukorra kohta Guinea-Bissaus. enne kui ma vastan kõrge esindaja nimel küsimustele, tahaksin omalt poolt äh, mõned kommentaarid veel teha. isegi kõrge esindaja suudab äh, korraga olla vaid ühes kohas ja täna peab kõrge esindaja olema Bagdadis, kus ta juhib läbirääkimisi Iraaniga tuumaprogrammi küsimustes, tuumaenergia programmi küsimustes ja seetõttu äh, ma usun, et on täiesti arusaadav, et, et ta ei saa täna olla kohal ja ka härra Westcott on täna missioonil äh, Burkina, äh, Burkina Fasosse, Mauritaaniasse ja seetõttu ei saa ka tema olla täna siin kohal. rääkides äh, Guinea-Bissaust, siis teie märkused kinnitavad, et kooskõlas demokraatia austamise põhimõttega, õigusriigi põhimõtete austamisega öö, tuleb jätkata tegevust selleks, et Guinea-Bissaus äh, taastatakse põhiseaduslik kord ja äh, demokraatlik valimisprotsess. kuidas äh, täpselt seda saavutada, ei ole veel selge ja mm, endiselt on alust kartusteks, et et kompromiss võib-olla ei lahenda konflikti aluseks olevaid küsimusi. ECOWAS on olnud piirkonnas piirkondlikuks juhiks ja, ja peab jätkama oma äh, vahendustegevust ning äh, ka meie jätkame oma koostööd teistegi rahvusvaheliste partneritega selleks, et äh, strateegia tõesti keskenduks strateegilistele küsimustele, olulistele küsimustele nagu julgeolekusektori reform, võitlus karistamatuse vastu, narkokaubanduse vastu ning sotsiaalmajandusliku arenduse edendamise suunas. ja ma loodan, et ja, ja ma ootan Euroopa Parlamendi resolutsiooni antud küsimuses, aitäh! aitäh, härra Vammen! sellega on arutelu Guinea-Bissau teemadel lõppenud